viidates me peame silmits, silma vaatama reaalsusele ja me peame arvestama sellega, et need, kes neid arutelusid korraldavad, ei ole need, kes kõige rohkem kriisi tõttu on kannatanud, aitäh! aitäh, arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja järgmise punktina on päevakorras äh, küsimus komisjonile suuliseks vastamiseks ja see puudutab äh, noorte garantiid, äh, küsimuse esitajaks on tööhõive sotsiaalkomisjoni nimel äh, äh, küsimuse autor proua Peres ja sõna on tal viieks minutiks. Merci, monsieur le president. Monsieur le, le commissaire. aitäh, lugupeetud volinik, alates juulist olete te äh, tulnud välja selle algatusega äh, selleks, et loodaks noortegarantii, mida Euroopa Parlament äh, teilt ka nõudis äh, ja sellest ajast saadik on asjad edenenud, me saame aru, et järgmisel sotsiaal- ja tööhõiveministrite kohtumisel seitsmendal ja kaheksandal veebruaril Dublinis äh, arutatakse seda algatust selle suulise küsimuse roll ja meie hääletatava resolutsiooni roll on toetada kõiki jõupingutusi selles valdkonnas, sellepärast et me arvame, et tööhõive olukord üldiselt, aga eelkõige noorte tööhõive olukord Euroopa Liidus ei ole aktsepteeritav, et vaja on teha kõik selleks, et seda olukorda muuta ja seal, kus äh, on äh, vastavaid kogemusi äh, Austrias, Rootsis, Taanis või siis ka nüüd Prantsusmaal põlvkondadevaheliste lepingutega, on erinevaid lahendusi ja et noorte tööpuudus ei saa olla teiste poliitikate tagajärjeks, me peame tegema rohkem, me ei tohi aktsepteerida seda, et noor on töötu et ta on lõpetanud kooli ja et möödub rohkem kui neli kuud, ilma et talle pakutakse töökohta, väljaõppekohta või võimalust edasi õppida. tegemist on sellega, et tuleb ära kasutada kõik võimalused selleks, et äh, sellest põlvkonnast ei saaks kadunud põlvkonda. tegemist on ettepanekuga, mis äh, suurel määral tugineb ette, liikmesriikide heale tahtele, nad saavad kasutada sotsiaalfonde, fondi eh, me mõistame seda lähenemist, me toetame seda selles osas, mis on realistlik, aga me peame liikmesriikidele ütlema ka seda, et kui me tahame seda noorte äh, garantiid äh, sotsiaalfondi kasutades äh, rahastada, siis on vaja sidusust, on vaja lubada seda et, et kakskümmend viis protsenti vahenditest, mis on ette nähtud sotsiaalfondile, et neile sotsiaalfondile ka läheksid. vaja on minna oma mõtetes ka kaugemale ja mõelda, et äh, makromajanduslikku tasakaalustamist, tasakaalustamatust Euroopas on vaja äh, muuta, et äh, sellest küsimusest saaks tõest-, tõeline Euroopa küsimus ja meil on vaja mõelda tõeliselt euroopalike mehhanismide peale ning äh, alates EBSCO veebruaris toimuvast äh, koosolekust on võimalik vastavaid otsuseid langetada, see on üks lahendusvariant. lugupeetud volinik, me soovime, et noorte garantii oleks ähm, kooskõlas äh, tegelikkusega, mida noored enda ümber näevad, sest äh, see ei puuduta mitte üksnes Euroopa Liidu kodanikke, vaid äh, kõige haavatavam, vanemad äh, noored on just nimelt need, kellel ei ole Euroopa Liidu kodakondsust ja keda häbimärgistatakse, sest neil ei ole tööd. nii et äh, me ei äh, tohi toetada neid, kes Euroopat lammutavad ja kes asju lihtsustavad. me peame vaatama, et noorte garantii võtaks arvesse ka seda, et milline on äh, kõrgkooli lõpetanud äh, inimeste olukord ja et äh, inimesed, kes on vanemad kui kakskümmend viis aastat, võivad samuti olla töötud. Te ütlesite, härra volinik, härra volinik, teie rapor-, uuringust tuleb välja, et üks vii-, viie, iga viies noor ei ole kunagi töötanud ja me peame võtma arvesse kõiki neid aspekte, kui me mitte ainult ei taha, et see põlvkond ei läheks kaduma, vaid kui me tahame, et Euroopa Liit äh, astuks vastu oma tõelisele väljakutsele, olla uuenduslik, sest ainult noor, kes äh, töötab, kes äh, tegeleb õppimisega, võimaldab meil tõesti olla innovatiivne, uuenduslik ja olla uhke oma väärtuste ja sotsiaalse mudeli üle, see, need on need asjad, mida härra Barroso kutsus meid üles mm, ole, ja mille üle me peame uhked olema. Te peaksite avaldama survet ministritele koos Iiri eesistujaga selleks, et neist ettepanekutest saaks tegelikkus, aitäh! aitäh, kolleeg Peres ja nüüd saab äh, komisjoni nimel sõna volinik Andor Um, härra juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, soovin tänada äh, tööhõivekomisjoni selle küsimuse tõstatamise ning resolutsiooni väljapakkumise eest, see näitab tugevat toetust Euroopa Parlamendi poolt äh, uue noortegarantiiskeemi loomiseks Euroopa Liidu tasandil. samuti lubab see mul selgitada teatud hulka punkti, mis äh, selle rakendamist puudutavad. kõigepealt olen nõus proua Peresiga, et rahastamine on oluline ja noorte garantii on seotud maksumusega, kuid äh, kui me ei tegutse, siis on see maksumus veelgi suurem. noorte äh, Ehm, tööhõive on kallis, see maksab sada viiskümmend kolme miljardit aastas ning kuid kui me seda ei tee, siis on see veelgi suurem maksumus vastavalt uuringutele. tegemist on pikaajalise töötuse probleemiga ühiskonnas ning see puudutab ka noort probleeme, nagu näiteks äh, sotsiaalne tõrjutus ja äh, vaesus, mis neid ohustavad. noorte garantiiskeem on investeering, sellepärast on komisjon valmis tegema äh, vastavaid rahalisi panuseid Euroopa Sotsiaalfondi ning teisi Euroopa struktuurifondidesse. täpsed summad sõltuvad, nagu te teate, vastavalt läbirääkimiste tulemustele MFF-i üle ning seega me loodame teie toetusele et äh, meil oleks tugev äh, Euroopa Sotsiaalfond järgmise programmiperioodi jooksul. me oleme hakanud äh, läbi rääkima liikmesriikidega partnerlusleppe sisu üle kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümne kümnenda aasta perioodi jaoks, meil on vaja mm, vastavaid leppeid selle garantii loomiseks ning selleks, et vastavad summad saada nende skeemide rahastamiseks. komisjon on täiesti nõus, et selleks, et see skeem saaks olla tõhus, on vaja tugevaid partnerlussuhteid kõikide osapoolte vahel ning komisjon on teadlik ka sellest, et see ei ole väga lihtne äh, mitme liikmesriigi jaoks. sellepärast äh, vastavalt äh, meie kogemusele nende skeemidega pakkusime välja kuus konkreetset soovitust, mis oleksid juhised tugevate partnerlussuhete loomiseks Ehm, e, e, käivitasime eelmisel suvel ka e, üleskutse vastavate ettepanekute saamiseks ning keskendume nende partnerlussuhete loomisele, seega loodame selle projekti projekti tulemused kätte saada järgmistel nädalatel ning loodame selle tulemusi kõikide liikmesriikidega jagada. komisjon on teadlik sellest, millised piirangud tal on ja just kasinusmeetmete tõttu ning me oleme teadlikud ka noorte tööpuudusest Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid me rõhutame, et kui me investeerime noortegarantiisse, siis me saame positiivset, positiivseid tulemusi ning seda näitab ka äh, meie kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta iga-aastase majanduskasvu analüüs ning äh, ähm, ning meie analüüsid näitavad, et tegemist on positiivsete investeeringutega, me saame äh, Äh, me peame muidugi arvesse võtma erinevate liikmesriikide erinevaid seisukohti, mis puudutab äh, noorte tööhõivet ning äh, erinevate tööturul osalejate võimekust. noored inimesed, kellele see skeem on suunatud, ei ole samuti väga ühtne grupp ning peale nende öö, omavaheliste erinevuste peab öö, iga liikmesriik kaaluma öö, omaenda probleeme ning äh, neid tõkkeid, mis on noortel tööturule sisenemisel. samus on meil vaja tugevat Euroopa mõõdet siin, sest me toetame meie noori kõikjal. meil on vaja näidata üles solidaarsust, eriti äh, kasinusmeetmete ajastul ning teha, nii et me ei seaks kahtluse alla oma tulevikku, kui me konsolideerime oma finantssüsteemi. me öö, ähm, loome vastava skeemi läbi öö, äh, komisjoni ning me tagame vastavad garantiid ning soodustame Euroopa tööhõivestrateegia arendamist, et äh, liikmesriigid jagaksid omavahel kogemusi, samuti püüame me regulaarselt pidevalt kontrollida ning raporteerida vastavate tulemuste üle ning kasutada noortegarantiid iga-aastase äh, avalike teenuste raames. lugupeetud parlamendiliikmed, lubage mulle lõpetuseks öelda, et meil me oleme juba teinud esimese äh, ettekande sellel teemal äh, nõukogus see leidis aset kaheksateistkümnendal detsembril ning nõukogu lubas meiega koostööd teha konstruktiivselt, et jõuda veebruari, kahekümne kaheksandal veebruaril EBSCO nõukogus poliitilisele kokkuleppele, aitäh. aitäh volinik Andorile ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja algatuseks äh, härra Ööri kaheks minutiks aitäh, härra president, Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Rahvapartei saadikute rühm, fraktsioon on siin seda ettepanekut juba tervitanud. me teame, milline olukord on noorte tööpuudus on äh, tõusnud peaaegu kahekümne kolme protsendini, rohkem kui viiel miljonil noorel inimesel ei ole tööd. mõnedes riikides on noorte tööpuudus kakskümmend viis protsenti, mõnedes riikides koguni nelikümmend viis protsenti ja olukorda on vaja muuta. seetõttu on meil väga hea meel, et komisjon on asunud äh, väga aktiivselt selles äh, valdkonnas tegutsema, aga me peame nägema ka seda, et äh, kes maksab kinni nende programmide kulud. meil ei ole ühist, ühest vastust sellele küsimusele. komisjonil on erinevaid algatusi, aga me näeme, et ikka ja jälle Ehm, neid rahasid ei kasutata otstarbekalt ja paljudel juhtudel on liikmesriigid jäetud äh, iseenda hooleks. olukordi erinevates liikmesriikides äh, on äh, vägagi erinev ja seetõttu on meil vaja erinevaid lahendusettepanekuid ma tahaksin rõhutada, et et töökohti ei saa luua üksnes Euroopa Liit üksi ega ka mitte liikmesriigid üksi, vaid meil on vaja dünaamilist majandust ja seetõttu on meil vaja ühtekuuluvuspoliitika vahendeid päästa ja neid äh, äh, kasutada. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Tserkas. mikro, mikro palun äh, mikrofoni kasutada. suur tänu, härra volinik. sotsialistlikud parlamendiliikmed on väga rõõmsad selle ettepaneku üle ja ma loodan, et EBSCO nõukogu astub veelgi sammu edasi, sest tegemist on väga hea ideega ja probleem on väga tõsine. Ehm, minu öö, riigis on piirkondi, kus on seitsekümmend viis, kuuskümmend viis protsenti noorte tööpuudust ja tegemist on suure draamaga. tulevikus, nende tulevik on meie tulevik, me peame nendele noortele tulevikku tagasi andma, muidu ei ole Euroopal tulevikku meil on vaja, et Euroopas äh, olu-, olukord muutuks, sest see, mida me oleme praegu teinud, on selle tragöödia endaga kaasa tulnud, meil on vastavaid programme, Euroopa fonde, meil on vaja Euroopa ameteid, meil on vaja seda probleemi tõsiselt võtta, sest äh, see puudutab meid kõiki, mitte ainult teatud isikuid. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna kolleeg Hirš. aitäh härra president, lugupeetud volinik, kahtekümmet protsenti ulatuv noorte tööpuudus Euroopa Liidus, mis mõnedes liikmesriikides äh, ületab ka viitkümmet protsenti, me ei, tegemist ei ole mingit kahtlust, et tegemist on äh, probleemiga, millega me peame tegelema, meil ei ole vaja mitte meetmeid, mis äh, paari aasta pärast mõjuma hakkavad, vaid meil on vaja äh, meetmed, mis koheselt annaks äh, perspektiivi noortele inimestele. seetõttu meie liberaalidena toetame noorte garantiid, me ei taha, et üks põlvkond tervikuna kaduma läheks, aga peab kohe ütlema, et noorte garantii ei saa olla töökohtade garantii, sellepärast et töökohti loob majandus, loovad ettevõtted ja Euroopa Liidu programmi kaudu ei saa neid kuidagi välja võluda. aga noortegarantii saab aidata noorele inimesele töökoha vahendamist, saab äh, anda haridust, saab vähendada puudujääke, mis neil on, näiteks äh, sel aastal alustas programm äh, Saksamaal, mis on suunatud noortele töötutele Euroopas ja selle programmiga soovitakse neil noortel, kellel ei ole äh, haridust või kellel ei ole töökohta, äh, tulla Saksamaale. ma arvan, et siin on vaja erinevaid liikmesriikide algatusi kombineerida noorte garantiiga ja noorte garantiid äh, on siis äh, võimalik rahastada Sotsiaalfondis, need vahendid on olemas, ma arvan, et just praegu saab Euroopa näidata, et meil on äh, potentsiaali luua Euroopa ühine tööturg, et me äh, saame tulevikus äh, anda noortele korraliku tulevikuperspektiivi. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Turunen. Er- aitäh olukord, äh, noorte inimeste olukord äh, Euroopas on igast aspektist halb, on väga palju, kellel, noori inimesi, kellel ei ole tööd ja nende majanduslikud väljavaated on halvad. meie Euroopa poliitikutena peame endalt küsima, et äh, kas me ei ole praegu ohverdamas tervet põlvkonda, me peame hoolitsema selle eest, et noor põlvkond ei oleks esimene põlvkond alates Euroopa Liidu loomisest, kelle väljavaated on halvemad kui eelkäijatel. minu ema oli noor kaheksakümnendatel aastatel, ta pidi võitlema selle eest, et äh, tulla tööturule, see ei olnud lihtne, aga me teame kaheksakümnendatest aastatest, et äh, noorte tööpuudusel on väga palju halbu mõjusid üksikisikule, aga ka ühiskonnale tervikule, tervikuna. me peame minevikust õppima, me peame otsustavalt äh, tegutsema ja me saame seda teha äh, noorte garantii kaudu. absurdne äh, asi kriisis on see, et noored Euroopas on väljapääsmatus tööpuuduses, aga pangadirektorid ei pidanud mingit äh, vastutust võtma ja see on olukord, mida ei saa aktsepteerida. noortegarantii on hea ettepanek äh, praegusel kriisi ajal. komisjon on teinud ettepaneku, ma tänan komisjoni selle eest äh, ja nüüd peab min-, nõukogu ja peab Iiri eesistuja oma töö ära tegema, meil on väga palju ootusi sellega seoses, aitäh! aitäh kolleeg Turunenile ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Le Järvik. härra juhataja, härra volinik, Euroopa Liit ei tohi olla enam sünonüümne kodutute ja töötute vabrikuga, sest me peame, sellepärast peamegi me kaitsma seda projekti, et seda ei rakendataks niimoodi, et see oleks töötute päästmine, vaid et see oleks investeering tulevikku, sest praeguse noorte generatsiooni ohverdamine äh, tähendaks Euroopa languse suurendamist homme. meie Euroopa poliitikas on midagi nördima panevat, me suurendame äh, pensionile mineku iga, kuid samas jätame üha rohkem noori tööta. me öö, äh, peame tagama ka selle, et see garantii oleks toetatud erinevatest meetmetest, et me annaksime õiguse edasi õppida ja ametiühingutega liituda. me peame tagama igale noorele sotsiaalse kindlustatuse, õiguse miinimumpalgale Euroopa tasandil, mis oleks võrdne Euroopa mediaanpalgaga, äh, ligipääs äh, tööturule, tagama erinevad kaitsed, tagada ka äh, praktikakohad. Euroopa peab tagama vastava ameti loomise vastava fondiga, mis oleks pühendatud Euroopa noorte tulevikule. aitäh kolleeg Jarikile ja nüüd äh, saavad sõna muud kõnelejad ja e-, esmalt kolleeg Mann pooleteiseks minutiks. aitäh noorte tööpuudus Kreekas ja Hispaanias on täiesti mitteaktsepteeritavad, viiskümmend viis protsenti, Saksamaal, minu koduriigis, kaheksa protsenti, tegemist on äh, dramaatilise äh, nihkega, mis ähm, võib Euroopa lõhestada. Äh, detsembris kaks tuhat kaksteist võeti vastu pakett kaks, tööpuuduse vastu võitlemiseks, me tervitame seda ja, aga Euroopa noortegarantii tuli Euroopa Parlamendist oktoobris kaks tuhat kümme tegime vastava ettepaneku ühes raportis. noored peaksid saama töökoha, väljaõppekoha või edasiõppimise võimaluse pärast neljakuist töötust vaja on võimalusi äh, saada puuduv haridus, see garantii äh, põhineb äh, põhimõttel, et vaja on nõuda ja soodustada nõuete täitmist. aga sellest tagatisest ei tohi saada sotsiaalset oleskelukoh-, oles-, äh, sotsiaalsed äh, vahendid, mis võimaldaks head äraolemist. investeering, liikmesriigid äh, peavad rohkem investeerima öö, väljaõppesüsteemidesse. kuus liikmesriiki soovivad Saksamaa süsteemi üles, üle võtta eh, ja Saksamaa valitsus soovib seda toetada kümne miljoni euroga, see sisendab optimismi. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Regner. aitäh. härra volinik, te teate neid eh, arve väga hästi, viis ja pool miljonit noort on töötud viiskümmend kuus koma kuus protsenti on noorte tööpuudus Hispaanias. tegemist ei ole mitte üksnes arvude, vaid skandaaliga, vaja on äh, tegutseda. ma hindan väga püüdlusi noorte olukorra parandamiseks, seetõttu ma tervitan seda paketti, mida komisjon viiendal detsembril tutvustas. mina olen pärit Austriast, riigist, mida komisjon nimetab ühena eeskujudest. meil on kahetine väljaõppesüsteem, me hindame partnerlust, me võitleme noorte tööpuuduse vastu, aga Austria on tegelikult teinud ka rohkem Austria on väga palju raha investeerinud. Äh, kas Kreeka või Hispaania peaks sama tegema? vaja on euroopalikku lähenemist ja see ongi äh, oluline selle teema puhul, et miks meil või, võiks olla eraldi fond, mis võitleks noorte tööpuuduse vastu, miks me ei võiks ESF-i raha selleks kasutada? Äh, lugupeetud president, palun vabandust, ma tavaliselt ei räägi kauem, aga ma tahaksin lõpetada tsitaadiga president, proua kolleeg, mul on väga kahju, aga me kõik peame olema veidi distsipliini, distsiplineeritumad. ja järgmisena saab kolleeg Harkin sõna üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja, ma olen väga rõõmus noorte garantii üle ja kui see rakendub, siis on see selge näide sellest, et Euroopa Liit reageerib, kuid see on ainult esimene samm ja väike samm, me peame vaatama suuremat pilti vaatama, äh, kuidas äh, liikmesriigid vähendavad avalikke investeeringuid, selline majandusmudel on minu enda kodumaal Iirimaal äh, toonud kaasa kahekümne üheksa koma viie protsendilise noorte tööpuuduse, see ei ole kõige hullem olukord Euroopa Liidus, vaid reaalsed kaheksakümmend seitse tuhat noort on töötud eelmisel nädalal meie president Higins ütles, mul on, eh, ma olen teadlik sellest, et me keskendume ainult oma raha tugevdamisele, kuid me ei tegele nende töötute küsimusega, viiskümmend viis protsenti noortest on töötud mõnes riigis, me ei saa unustada seda suuremat pilti. ka teie, volinik, ütlesite seda täna, kui te ütlesite, et me ei tohi oma tulevikku kahtluse alla seada, eh, kui me oma finantssüsteemi konsolideerime. aitäh kolleeg Harkinile ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Šorjõter. härra president, nõukogu suurte sõnadega nimetas äh, noorte tööpuudust kriisi suurimaks probleemiks, nüüd me ootame, et nendele sõnadele järgneksid teod. Äh, usaldusväärne oleks ainult siduv noorte garantii mm, kui õigus, mida saab kohtus välja nõuda igas riigis äh, ja vaja on loomulikult meetmeid, vaja on väljaõpet, vaja on töökohti noortele. Euroopa Liit peab kontrollimismehhanismidega Euroopa poolaasta raames tagama noortegarantii toimimise liikmesriikides, aga meie üleskutse on suunatud ka komisjonile. me ootame komisjonilt, et äh, sõnadele järgneksid teod. meie oleme teinud äh, ettepaneku, et progressi instrumenti sotsiaalsete muutuste jaoks ESF-i eh, e raames saaks eh, kasutada selleks, et anda selline noorte garantii eh, sellistele noortele, kes on eriti halvas olukorras, aga meie ettepanekud põrkuvad vastuseisule ja komisjoni esindajate vastuseisule. kutsume teid üles, härra Andor, hääletama nende ettepanekute poolt aitäh kolleeg Schröterile ja pooleteiseks minutiks äh, saab nüüd äh, sõna kolleeg Pupakis. suur tänu. samuti tahaksin väljendada oma heameelt selle olulise algatuse üle, on selge, et noored on peamised selle kriisi ohvrid, sellepärast peame me võtma otseseid meetmeid nende toetamiseks. viiskümmend kuus protsenti protsenti äh, inimesi on jäänud tööturult kõrvale Kreekas ja see mõjutab nende igapäevaelu ning ühiskonda tervikuna. me peame tagama, et noored inimesed ei oleks nüüd kadunud põlvkond Euroopas, sellepärast me peame avaldama survet valitsustele, sotsiaalpartneritele ja teistele sidusrühmadele, et nad investeeriksid sellesse algatusse, ilma et nad teisi äh, poliitilisi meetmeid kahtluse alla seaks. me peame äh, mõtlema sellele, et kui me nii palju püüame kokku hoida eelarvetest, siis kuidas ja milliste meetmete abil saame me tagada selle, et äh, noorte garantiid rahastataks ja et seda liikmesriikides korrektselt rakendataks, sest äh, äh, see küsimus kehtib eriti nende liikmesriikide kohta, kus on praegu memorandum. aitäh ja üheks minutiks saab sõna kolleeg Postel härra juhataja, tervitan seda, et äh, Iiri eesistuja mm, peamisteks eesmärkideks on noorte äh, tööhõive, samuti äh, on mul hea meel selle üle, et see, see teema on käsitluses ka EBSCO nõukogus veebruarikuus. Iiri noorte tööpuudus on kolmekümne protsendi tasandil, see on kolmas äh, tulemus Euroopa Liidus praegu. me oleme kaotamas oma noorte äh, põlvkonda, eelmisel nädalal rääkis äh, president Barroso noorte tööhõivest ning tema sõnavõtt oli äh, väga lohutav nendele, kes äh, selles kohtumisel osalesid, kuid äh, noorte garantii jaoks on meil vaja tugevat rahastamist, nagu proua Peres ütles, meil on vaja näidata Euroopa Liidu otsusekindlused selle probleemiga tegelemisel. tahaksin lõpuks veel paluda valuniku, volinikul rääkida meile ajakavast täpsemalt aitäh kolleeg Costellole ja üheks minutiks saab sõna kolleeg Telli. härra volinik, meil on terve põlvkond, kes on ohverdatud kasinusmeetmete eest, neliteist miljonit noort on ohverdatud, kuid meil on olemas lahendused öö, roheliste fraktsiooni poolt välja pakutud garantii on selleks äh, lahenduseks. esimene tingimus selleks on tõeline sissetuleku garanteerimine äh, noortele, sest paljud äh, noored töötavad õppimise kõrvalt, aga see on läbikukkumine, teiseks peame me sisse viima konkreetsed äh, praktikat puudutavad reeglid, komisjon ei saa enam oodata, e, et noori veelgi äh, ekspluateeritakse, et nende puhul rakendatakse endiselt lühiajalisi lepinguid, mis on praktika sildi all välja pakutud, me peame välja viima, läbi viima tõelise ökoloogilise tööhõivepoliitika, me peame andma noortele tagasi lootuse, kuid eelkõige lepitama omavahel noored ja Euroopa. aitäh kolleeg Tellile ja pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Pastus. aitäh, härra president aastas, aasta algab äh, dramaatiliste äh, tööpuuduse näitajatega, meie töö, noorte tööpuudus on Euroopa Liidus kolmandal kohal ja meil on tohutu väljarändamise äh, laine, mis on võrreldav üksnes kahekümnenda sajandi kuuekümnendatega, erinevus on aga selles, et praegune laine puudutab eelkõige kõrgkooli lõpetanuid ning lõpetanud üritavad uutele tööturgudele suunduda väljaspool koduriiki ning see halvendab veelgi majanduslikku olukorda, mis on niigi halb. ja noorte ja väga paljud noored jäävad tööturult kõrvale ning äärmiselt oluline on, et me tagaks rahastamise ning äh, Ehm, et noorte garantii oleks äh, äh, tõesti ellu viidud tõhusalt, meil on vaja äh, struktuurifonde kasutada, meil on vaja koostööd erinevate kohalike omavalitsuste erinevate haridusasutustega, oluline on see, et edukalt toimuks haridussüsteemis too, tööturule su suundumine, me ei tohi äh, noori jätta ilma tuleviku väljavaateta. milliseid ettepanekuid teeb komisjon nendele liikmesriikidele, kellel on praegu juba suuri majanduslikke ja sotsiaalseid raskusi? kõnelejad katkestati aitäh kolleeg vastusele ja üheks minutiks saab sõna kolleeg Steinrupp lugupeetud daamid ja härrad, noorte tööpuudust ei saa me lahendada pelgalt sõnadega, vaid meil on vaja raha selleks kasutada. Austria näitab, äh, kuidas see käib. sotsiaalse muutuse ja innovatsiooni raportöörina ma algatasin noorte telje, millega me just äh, äh võiksime teie poolt nõutud noorsooalgatust äh, ka reaalselt ellu viia, parlament äh, peab edendama äh, heade tavade projekte, vahetusprojekte, mida te nõuate, me ei mõista, see on täiesti mõistetamatu, et komisjon ja riigipead ütlevad, et jah, me tahame võidelda noorte tööpuuduse vastu, aga samal ajal on nad valmis Euroopa parla-, ei ole nad valmis toetama Euroopa Parlamendi head algatust. ma arvan, et riigipead peaksid häbenema, tegemist on vale mänguga ja tühjade sõnadega, aga mingeid konkreetseid ta-, öö, kahtlu-, kaalutlusi selle taga ei ole. aitäh ja nüüd saab pooleteise, üheks minutiks sõna kolleeg Gutierrez Prieto. suur tänu, härra volinik. Teie sõnavõtu jooksul ja läks juba kaotsi kaks töökohta noorte jaoks Hispaanias, seesama olukord on ka paljudes teistes liikmesriikides praegu. ning Äh, samas ei suuda te sisse viia ühtegi äh, ettepanekut, et äh, selle olukorraga tegeleda. see ettepanek on hiljaks jäänud ning te ei ole võimelised käivitama piisavalt laiahaardelist programmi, mis oleks kaasrahastatud, nagu meie parlament seda nõuab, vastavalt subsidiaarsus- ning konkurentsinõuetele, kuid täna on ka selline olukord, kus Euroopal on vaja vastavat instrumenti, et äh, reageerida, mis oleks ka rahastatud, me ei saa lasta äh, sotsiaalfondidel päästa pank, kokku, äh, me oleksime selle rahaga, mis läks Hispaania pankade päästmisele, väga palju töökohti päästa, te olete valmis päästma panku, kuid mitte oma kaaskodanikke Mm, seega lubage parlamendil äh, sisse viia vastav programm. aitäh ja üheks minutiks saab sõna kolleeg Howitt. härra volinik, te olete teadlik sellest et, et nelikümmend protsenti äh, Briti töötutest on alla kahekümne viie aastased. me oleme asutanud, vastanud programmi äh, meie valitsus on äh, äh, viinud sisse vastavad meetmed, et äh, olukorda parandada ning meie äh, leiboristlikud parlamendiliikmed on toetanud vastavat äh, programmi noortele, kuid äh, ma tahan ka siin öelda, kuidas minu Ida-Inglismaa regioonil on Ühendkuningriigis noorte tööpuuduse koha pealt teised, teine koht ja üks viiest noorest minu regioonis ütleb, et tema töö saamise võimalused on oluliselt kahjustunud ning Emily, kahekümne nelja aastane eh, tüdruk eh, Norfolkist, kelle isa suri ja kes eh, lahkus koolist, ei saa töökohta ja keda on sunnitud antidepressante võtma. andkem talle töökohta, andkem talle lootust aitäh ja üheks minutiks saab sõna kolleeg Nevedalova. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid, härra volinik, mul on väga hea meel, et me arutame selle olukorra üle, mis puudutab noorte tööpuudust Euroopas, olukord on dramaatiline, tegemist on suure probleemiga mul on väga hea meel, et meil on see komisjoni ettepanek nüüd noorte garantii luua, kuid see on äh, sotsialistide algatus ja mul on selle üle hea meel. noorte garantii, mida volinik meile esitles, lubab noortel jätkata õppimist või äh, saada praktikakoht või ka töökoht. Euroopa Liidu tasandil peame me mõistma, et noortesse investeerimine on tuleviku investeerimine me peame rakendama Euroopa Liidu tasandil vastavaid vahendeid, piisab kümnest miljardist eurost, et päästa kümme miljonit töökohta Euroopas, me teame, et kokku on viis ja pool miljonit töötut, me peame looma uusi töökohti meil on vaja seda investeeringut, et positiivseid tulemusi saada. me toetame teid kindlasti selles, aitäh aitäh ja üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Gardia Zabal-Rubial. suur tänu, härra juhataja, härra volinik noorte tööpuuduse vastu võitlemine on üks komisjoni, nõukogu ja parlamendi olulistest algatustest ning osa strateegiast kaks tuhat kakskümmend me peame, me oleme seda juba teinud üheksakümne viiendast aastast peale ja seega on kõik algatused endiselt teretulnud, hoolimata kõikidest nendest algatustest, mis püüavad Euroopa noortele tagada võimaluse töötada, õppida, siiski ei ole see äh, võimalik, sest äh, me oleme piiranud selle arvu alla kahekümne viie aastastega, kuid äh, et olukorda parandada, on meil vaja head tahet liiklusriikidelt, sest meil ei ole praegu konkreetseid vahendeid, seega ma palun seda piiri tõsta kolmekümne aastani ning tagada selle garantii töötamine kõikides liikmesriikides ühtsel moel ning tagada äh, ka äh, kvaliteedinõuded, et järgmise seitsme aasta jooksul oleks sellel programmil piisaval rahastus, aitäh. aitäh kolleeg Kardia Zabal Rubialile. lugupeetud kolleegid, me jõuame nüüd vaba mikrofoni vooru juurde, aga asi on väga raske, selle olukord on väga raske, sest meil on peaaegu kakskümmend sõnavõttu ta soovijat. meil on ette nähtud viis minutit ja probleemiks on see, et väga vähesed kolleegid olid tõesti distsiplineeritud. ma pidin kolmelt kolleegilt isegi mikrofoni ära võtma ja ma nüüd äh, otsustasin teha ettepaneku, et mitte keegi sõna ei saa, kes juba on selle arutelu käigus sõna saanud ja kes on saanud äh, sõna eelnevas äh, arutelus, mis oli ju sarnasel teemal, ma loodan, et te kõik olete nõus minuga, ma kahjuks ei saa olukorda muuta ja esimesena annan sõna kolleeg Matsei Kukovitšile. aitäh. ma tervitan väga noorte garantii mõtet ja põhjuseks on see, et äh, noored, kellel ei ole tööd, ei saa ka perekonda luua, ei saa oma andekust ja loovust arendada. ja seetõttu on vaja täiendavat äh, koolitust, on äh, vaja on äh, töökohti, äh, mida noored saaksid pärast seda, kui nad on äh, olnud töötud neli kuud, vaja on meetmeid, mis keskenduksid noortele, aga siin on puudu, jääb puudu tahtest. selge ei, ei ole see, et asi läheks hästi, kui me ei rõhuta seda, et noored on osa lahendusest, mitte osa probleemist aitäh kolleeg Matsei Kukovitšile ning sõna saab nüüd kolleeg Seinalova. kallid kolleegid, Euroopa ei saa endale lubada kaotada noorte põlvkonna kaotamist, noorte tööpuuduse Mm, arvud on täiesti nördima panevad, kolmeteistkümnes riigis on see umbes kakskümmend viis protsenti ja teistes riikides kuni viiskümmend viis protsenti, miljonid noored on töötud, küsimus ei ole arvudes, vaid eh, inimeste saatustes, me ei saa jääda tegevusetuks, me ei saa oodata, et olukord paraneks ja majanduskasv paraneks, sest miljonid noored, eh, miljonite noorte jaoks on see siis juba liiga hilja ja see ootus jätkub, kuuleme skeptilisi hääli selle noorte garantii vastu, mis lubaks ometi noortel tööd leida. Te-, seega on mul väga hea meel selle instrumendi sisseviimise üle, olukord on kriitiline, kuid me peame selle instrumendi üle arutama kõikide osapooltega, kes on olukorda kaasatud, tegemist peab olema praktilise meetmega Grazie, honorevole Kromberg. aitäh ja sõna saab saadik Kromberg. Country Finland has very good experiences with the youth guarantee. Soomel on väga head kogemused seoses noortegarantiiga ja, ja kaheksakümmend protsenti töötutest noortest on neid teenuseid kasutanud. noored teevad teadlikumaid otsuseid tööle minekul ja ja samuti töötusega seonduvate teenuste kvaliteet on suurenenud. selleks, et Euroopa algatust toetada, on meil vaja ka töökohti. ja kui vaadata Lõuna-Euroopa olukorda, siis on oluline arvestada sellega, et oleks võimalikud üleminekumeetmed liikmesriikide vahel seoses uue noortekaradiga, selleks et noored hispaanlased saaksid töötada näiteks Saksamaal teiseks, kui seda rahastatakse struktuurifondidest, on väga oluline, et fonde saaks kasutada selleks, et palgata neid ka tööhõiveteenuseid pakkuma, sest äh, vastasel korral ei ole noorte garantiil mingisugust äh, mõju, aitäh. suur tänu, palun nüüd kolleeg Marfi. suur tänu, lugupeetud president komisjonil on väga hea kahetsust väljendada seoses noorte töötusega, kuid kas on nad endalt küsinud, miks meil see kriis on, mitte sellepärast, et noored ei ole piisavalt haritud, mitte sellepärast, et noortel ei ole piisavalt töökogemust ja mitte sellepärast, et nad ei oleks piisavalt paindlikud. seda sellepärast, et kärpepoliitikad, mida ka komisjon äh, nõukogu ja kõik olulised fra fraktsioonid on parlamendis äh, kasutusele võtnud ilma vastavate tagastiteta jääks ka noortegarantii täielikuks äh, tühjaks lubaduseks ja selle varjus on võimalik rakendada niinimetatud aktiveerimismeetodeid, mis tähendab seda, et Euroopas hakatakse toetama odavat tööjõudu ja õiged töökohad äh, arendatakse mõttetutega Äh, noored peaksid ühinema Euroopas, nõudma tegevusi, meil on vaja tööhõivet praegu, meil on vaja suuri investeeringuid äh, ka äh, kutseõppesse selleks, et tõesti töökohti luua, aitäh. härra Salavrakos, palun. aitäh. lugupeetud president, kallid kolleegid kärped, töötus, äh, majanduslangus kogu Euroopas. tegemist ei ole ainult majandusküsimusega, vaid see on seotud ka tervishoiuga, psüühilise tervisega. me sunnime terve noorte põlvkonna äh, psühhiaatriaga tegelema mul ei ole muud võimalust, kui vaid tervitada seda algatust, et me arutame seda teemat tegevusplaanid ja kavad seoses äh, noorte garantiiga peavad edasi liikuma, meil on vaja edasi liikuda, me, me ei saa jääda algatuste juurde, mis on vaid paberil. tõesti, ülioluline on see, et me mõistame, et kärpemeetmed äh, kogu Euroopas ja noorte tööhõive valdkonnas, äh, noorte haridusvaldkonnas loovad äh, uue proletariaadi, kes äh, meid tulevikus uputab, aitäh! suur tänu! Äh, kolleeg Stojanov, palun! aitäh, lugupeetud president, ma võtan sõna kõige noorema mehena siin parlamendis ja samuti esin ma parteid, kelle liikmetest kaheksakümmend protsenti on nooremad kui kolmkümmend ma ei taha teha rohkem üldisi avaldusi ja seepärast äh, viitan ma väga konkreetsele teemale. paljud ettevõtted tahavad, et noored hakkaks, kes hakkavad tööle, omaks eelnevat kogemust. minu küsimus on see, kuidas ülikooli lõpetaja või kooli lõpetaja äh, võib olla juba kogenud. noorel ei ole võimalik tööle saada, sellepärast et neil ei ole kogemust ja neil ei ole kogemust sellepärast, et äh, neil ei ole tööd. seega pöördun teie poole, lugupeetud volinik, kui ettevõtted Euroopa rahasid kasutavad selleks, et luua töökohti noortele, siis peaks neilt nõudma seda, et nad eelnevat kogemust ei, äh, ei soovi, sest äh, see on minu arvates diskrimineerimine ja me ei suuda eesmärke täita, millest me räägime, kui me seda ei tee, aitäh suur tänu. kolleeg Lukatševska, palun. lugupeetud president. ma arvan, et võib öelda, et need, kes, kel on kõht täis, ei mõista neid, kellel on nälg ja samamoodi ka need, kes on töö, kellel on tööd, ei mõista neid, kes on töötud. meil on viimane aeg mõelda äh, nendele probleemidele, millega seisavad silmitsi töötud. meil on arutelud, algatused, kõikvõimalikud tegevused, kuid noored, eriti töötud noored, ootavad ikka veel ja neil ei ole tööd ja iga aasta, mis mööda läheb, suurendab ainult nende arve. algatus on teretulnud, kuid algatus on jällegi ainult üks algatus, meil on vaja tegelikke tulemusi kas lugupeetud volinik võiks selgitada, kuidas liikmesriigid seda rakendama hakkavad, arvestades, et see algatus on soovituslik? kui liikmesriigid äh, noorte garantiid ei rakenda, siis kas neid karistatakse või äh, tiirutame siin niisama koha peal? aitäh kolleeg Tšuljeska, palun. aitäh, proua president. nõukogu soovitas seoses noortegarantiiga annab liikmesriikidele võimaluse valdkonnas tegutseda. samas aga on veel palju küsimärke ja potentsiaalseid probleeme rakendusfaasis. mõnedes riikides läheb vaja palju enamat kui nelja kuud selleks, et äh, noor leiaks töö. see tähendab seda, et äh, nende jaoks ei ole tööd üldse olemas. avaliku sektori kulutuste kärped on veel täiendav probleem. kõik tööturu osapooled peavad tegema koostööd äh, töötutega selleks, et tagada koolitus ja abi töö leidmisel keegi, kellel, kes vajab abi, ei peaks kannatama selles olukorras, näiteks äh, noored emad, kes äh, peale sünnitamist tööle tagasi pöörduvad. aitäh! ja kolleeg Jaak Onsaari, palun! lugupeetud president, aitäh! Euroopa ajaloos on äh, esimest korda olukord selline, et hästi koolitatud, hea haridusega noored on massiliselt töötud ja see on väga traagiline. palju parem on olla praktikant kui töötu. kuid ma kardan, et kui seda noortegarantiid korralikult ellu ei viida, siis äh, on tegemist uute praktikantide vooruga ja minu arvates see oleks väga halb. ma ei mõista hästi ja seega küsin, kuidas äh, seda korraldatakse, kui liikmesriigid äh, kärbivad oma eelarvet ühelt poolt, kuidas äh, haridus, nii haridusest kui ka teistest valdkondadest Euroopa Liit kärbib oma eelarvet, siis kuidas me seda ellu viime? me kärbime koolitusrahasid, aga samas soovime noortele paremat tulevikku. kui me tegelikult äh, soovime seda, et no, noorte tööhõive suureneb tegelikult, siis kuidas seda päriselt peaks tegema, aitäh! aitäh! järgmine kolleeg, palun. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud äh, president me kõik oleme siin sellepärast, et nagu me korduvalt oleme öelnud, siis noortel ei ole tulevikku. nagu paljud kolleegid on juba öelnud, siis meil on kõige paremini koolitatud põlvkond, aga neil ei ole võimalusi näidata, milleks nad suutelised on. Euroopa ei suuda pakkuda sidusat äh, otsust probleemile ja ma sooviksin lugupeetud voliniku ettepaneku eest äh, õnnitleda, aga meil on vaja konkreetseid vahendeid selleks äh, ja tõesti asetada ennast nende olukorda. üldsus ei taha näha ettepanekuid, millega midagi ei ole võimalik saavutada, Euroopa Sotsiaalfondil peavad olema vajalikud vahendid selleks, et tõhusalt toimida ja selleks, et noortegarantiid saaks rakendada, me peame aga minema veelgi kaugemale, olukord on väga kiireloomuline, me peame tegutsema ilma viivituseta. tihtipeale tulevad vastused liiga hilja, lugupeetud volinik, palun äh, võtke teatud tegevused äh, praegu vastu. kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust? kas te olete või? proua Irigoyen, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? kolleeg Tikau, palun. suur tänu. minu küsimus lugupeetud kolleegile on järgmine. murettekitav äh, noorte tööpuuduse tase on üks teema, samas aga on väga suur probleem ka koolist väljalangevus kas lugupeetud kolleeg ei mõtle sellele, et ka see on Euroopa Liidule probleem? Euroopa Liidule ja komisjonile, liikmesriikidele tegemist ei ole mitte ainult äh, teemaga, mis puudutab äh, vajalikku haridust, äh, aga igal juhul see on ainus võimalus uusi töökohti saada, aitäh! jah, suur tänu! loomulikult ma olen täiesti nõus äh, kolleegiga, paljud noored tõesti langevad koolist välja. ja tõesti olukorda, nii et see leidis aset ka Hispaanias varem, sest äh, väga lihtne oli leida tasuvat tööd, nüüd aga noored äh, lähevad äh, oma haridust jätkama, see on väga oluline, neid on vaja piisavalt korralikult välja koolitada, nad peavad olema kvalifitseeritud, aga meil peavad olema ka töökohad neile, kui nad tööturule lähevad, aitäh! aitäh! lugupeetud kolleeg Keller aitäh, mõningates piirkondades Euroopas äh, äh ei ole äh, ühelgi või igal teisel alla kahekümne viie aastasel inimesel töökohta või või äh, õpp, õppimiskohta, aga on ka selliseid piirkondi, kus ei ole noori inimesi ne,. Need võiksid pakkuda pers-, väljavaateid noortele inimestele, aga selleks ei ole vaja mitte mingeid pühapäevakõnesid, vaid on vaja keeleõpet, väljaõpet äh,, tegem-, vaja on väga praktilisi asju, mida liikmesriigid peaksid tegema ja need oleksid ka väga konkreetseks äh, näiteks Euroopa solidaarsusest, sest et kui terve põlvkond läheb kaduma, siis ei ole see mitte üksnes problemaatiline ja majandusprobleem, vaid tegemist on väga suure probleemiga kogu meie demokraatia jaoks, aitäh! suur tänu! kolleeg Paška, palun suur tänu, proua president, lugupeetud volinik. ei saa öelda, et komisjon ei tahaks töökohti noortele luua, kuid julgeksin äh, viidata oma riigi kogemusele siinkohal vaatamata rasketele oludele on minu riigis praegu majanduskasv positiivne, mitmed autotootjad ja elektroonikaettevõtted äh, otsivad töötajaid. meil on kahekümne viie protsendine noorte töötusmäär, kuid meie noored ei ole nendest töökohtadest huvitatud, neil ei ole vajalik äh, väljaõpe, enamus äh, keskenduvad humanitaarteadustele, need aga ei ole tööstusele kasulikud teadmised osa probleemist võib olla selles, et äh, meil on ebakõla ülikooli poolt pakutava hariduse ja riigi poolt pakutavate töökohtadega, aitäh! aitäh! proua Krassa, palun! aitäh! me oleme kuulanud väga huvitavaid äh, ettepanekuid kolleegidelt, kuid ma pean ütlema, et tegemist on väga kiireloomulise olukorraga, meil on vaja viivitamatult äh, kasutusele võtta konkreetsed sammud. selleks, et vältida täiendavaid äh, töötuse määrade suurenemisi, mitte ainult lõunapoolsetes liikmesriikides, aga teistes liikmesriikides, ka Kesk-Euroopas on neid probleeme Äh, me näeme seda, et noored lahkuvad mitte ainult oma riikidest, aga ka Euroopast laiemalt. see tähendab see, et see seab meie majanduse konkurentsivõime küsimuse alla. väga oluline on see, et need meetmed võetakse kasutusele viivitamatult, me peame arvestama sellega, et meil on juba noorteprogrammid, meil on juba võimalused, äh, kuidas äh, hinnanguid läbi viia me võime kasutada neid parimaid tulemusi ja neid rakendada ja vältida varasemaid vigu ja fondide raha raisa-, mitte raisata. kui meil ei ole laiemat raamistikku arenguks ja lahendusteks lõunapoolsetes liikmesriikides ei ole meil võimalik luua selliseid tingimuse, mis toovad meile majanduskasvu ja investeeringuid, millega me tagame tööhõive ja hoiame paigal inimesed oma sünnikohtades. aitäh, kolleeg Kelly, palun. suur tänu, proua president. tegemist on väga tõsise teemaga valdkonnad, mis majanduskriisi tagajärjel on äh, kannatanud, noored on kõige rohkem kannatanud. Neil on öeldud, et nad peavad koolis käima, nad peavad hariduse saama ja neil on, nad saavad seega töö, nad on teinud oma ettevalmistused, aga nad ei ole saanud tööd. ma tean õpilasi, üliõpilasi, kes on käinud kolme-neljatunnistel äh, tööintervjuudel, aga ei ole mitte midagi äh, tagasi, mingit tagasisidet saanud meil on vaja tagada see, et noored ei satuks meeleheitesse, kui nad äh, tööd ei saa. immigratsioon on minu riigis väga laia, suuresti laienenud ja ma arvan, et praegu on viimane aeg, et volinik teeks meile konkreetsed ettepanekud ja kaks tuhat kolmteist võiks olla see aasta, kus me seisame oma kodanike eest ja anname neile lootust tulevikuks, aitäh! aitäh! see oli vaba mikrofoni vooru lõpp ja nüüd annaksin uuesti sõna volinikule, palun. lugupeetud proua president, lugupeetud liik-, parlamendiliikmed, tegemist on olnud väga olulise aruteluga teemal, mis võiks olla Euroopa Komisjoni ähm, väga heaks tulemus, tööks selle mandaadi ajal Iiri eesistumise ajal saime me teada, kohtumisel äh, Dublinis eelmisel nädalal saime teada, et tegemist on ühe olulisema prioriteediga Iiri valitsusele laiemalt. see on väga oluline, sest äh, EBSCO nõukogu veebruaris peaks tõesti äh, selle tegevuse lõpule viima, et me saaksime seda ellu hakata rakendama me teame et kõik, et olukord on olnud väga tõsine, kuulsin äh, teatud äh, väiteid Iirimaalt ja ka Hispaaniast, kus viidatakse komisjonile ja Euroopa poliitikale sellega seoses. siinkohal tahaksin ma teid äh, paluda tõsisemalt olukorda analüüsima. ma olen alati valmis aruteluks, mis puudutavad kriisi algupära äh, aga kui öelda, et tegemist on ainult Euroopa poliitikast tugeneva süsteemiga, see, et Iiri pangandus oli liivale ehitatud, ei ole komisjoni süü. Äh, kinnisvaraga spekuleerimine, mis äh, kinni-, põhjustas majanduslanguse Hispaanias, ei ole kuidagi komisjoni ega ka mõne teise Euroopa institutsiooni süü. ma tean, et olukord Hispaanias on väga tõsine. üleeile tegi komisjon või komisjon tegi oma ettepaneku detsembris ja enne seda arutasin ma seda äh, noortenõukoguga Hispaanias ja ma lähen sinna tagasi ka sel kuul. tegemist, Hispaania puhul on tegemist riigiga, kus noorte tööhõive küsimuses on tõsised probleemid ja üleüldse tööhõive küsimuses laiemalt. see algatus seoses noortegarantiiga näitab, et Euroopa Liit suudab tegutseda, et suudab jagada parimaid tavasid suudab äh, sotsiaalpartnereid konstruktiivsesse koostöösse kaasama ja samuti äh, on võimeline sisuliselt tegutsema Euroopa poolaasta käigus. me tahame jagada parimaid praktikaid, mida me oleme õppinud näiteks Soome või Austria kogemusest, kelle peaminister esineb siin homme ja ma loodan, et ta konkreetselt veel äh, viitab noorte tööhõive madalale määrale ja vahenditele, mis äh, selles riigis kasutusel on. noorte garantii iseenesest ei ole piisav vahend selleks, et võidelda noorte tööhõive küsimustega, meil on vaja ka teisi algatusi ja meil on olemas ka teised äh, algatused. kaksikkoolituslähenemine on nii, nagu me teame Austria ja Saksamaa puhul, tööhõiveteenuste parendamine, parem toimimine ja võimekus tööhõivele juurdepääs eh, oma liikmesriigis, aga ka teistes Euroopa liikmesriikides, mobiilsus on väga oluline ja me töötame ka selles valdkonnas väga tõsiselt, me jätkame koostööd eh, ka parlamendisaadikutega selles valdkonnas. nagu proua Hirsch ütles, siis noortegarantii ei ole töökohtade tagamise garantii, me ei, eelduseks ei ole noorte tööhõivet likvideerida, aga me teame, et sellega on võimalik oluliselt seda mõjutada. me peame pakkuma koolitust, täiendkoolitust, kõrghariduse võimalusi isegi juhul, kui need pakkumised puudutavad äh, haridust või koolitust, siis peab tegemist olema sisulise ettepanekuga ja see peab Eh, inimese tööhõive võimalusi parendama, arvestades vastava liikmesriigi või piirkonna situatsiooni. viimastel aastatel oleme palju rääkinud ka parlamendis paindlikust turvalisusest ja me oleme näinud, et paindlikkus suureneb, aga turvalisus eh, tööhõive valdkonnas vähenes ja mina leian, et me peame tõesti tagama need töökohad eh, põlvkonnale, kelle olukord on juba praegu väga raske ja kelle tööhõive peab olema paremini tagatud ka tulevikus. tegemist ei ole vaid kiireloomulise olukorraga toimetulekuga, kuid tegemist on ka oluliste strukturaalsete muutustega Euroopa tööjõuturul, eriti mis puudutab eh, siis üleminekut rahastamine, nagu me sissejuhatuses rääkisime, on võtmeküsimus vahendid peavad olema prioritiseeritud ja seda peab tegema juba praegu ja pe arvestama peab ka kaugema perspektiiviga. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles kolleeg Steinrich. me oleme näinud piisavalt krokodillipisaraid äh, noorte töötute nimel meil on vaja konkreetseid panuseid, meil on vaja konkreetseid äh, vahendeid, ähm, mis puudutab näiteks ESF-i sel aastal, aga ka ka pikemas perspektiivis järgmise fina-, mitmeaastase finantsraamistiku raames, äh, see saab olema väga oluliseks allikaks noortegarantii äh, rahastamisel. mis puudutab konkreetseid projekte, proua Costello küsis ja ma saan seda tulevastel nädalatel ähm, täpsustada ja saan teile selle kohta anda siis äh, hiljem tagasisidet. ma sooviksin teid tänada arutelu ja toetuse eest äh, mitte ainult täna, aga ka viimase kolme aasta jooksul Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia käivitamisest alates ja proua Peres ja proua T. Turunen mängisid väga olulist rolli ühes valdkonnas ja meil on vaja seda tuge ka jätkuvalt, kui see aru-, ja see arutelu ei lõpe kindlasti siin ning see tugi, mis noortegarantii on saanud, on väga oluline, see liikmesriikidele edastatakse informatsioon, et meil on vaja kokkulepet veebruaris, rahastamisküsimus on samuti vaja paika panna, aitäh! Grazie, komissario. suur tänu, lugupeetud volinik. me oleme saanud resolutsiooni ettepaneku, arutelu on nüüd lõppenud ja hääletus leiab aset kolmapäeval. L'ordine del giorno reca la discussione sellega jõuame me nüüd ühise arutelu juurde ühtekuuluvus